nii kallid uh, Aleksander Graf Lang. nii, kallid kolleegid, läheme järgmise päevakorrapunkti juurde ja härra Lambsdorff äh, räägib meile Euroopa Liidu valimiste hindamise meeskonna tööst Liibüas kahekümne viiendast kuni kahekümne seitsmenda märtsini, nii et härra Lambsdorff, palun. Um, well, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Um, I would want to inform suur tänu! tahaksin siis kolleegidele rääkida äh, meie külaskäigust äh, eelmise juulikuu jooksul äh, valimisi vaatlema, nüüd oleme me märtsis külastanud Liibüat ja me soovisime seda juba siis, kui me valmistasime ette oma lõppraportit novembris äh, ja nüüd on meil siis teine äh, taaskülastus, äh, taasvisiit, võib öelda, et olukord on endiselt väga ebastabiilne, julgeoleku olukord ei ole kontrolli all ja Felicia pakub kohalikul tasandil julgeolekut, aga rahvuslikul tasandil ei ole sugugi mitte selge milliseks julgeolekuolukord riigis kujuneb tulevikus, see on üks osa. aga teisest küljest võib öelda, et mingisuguseid äh, suuri tagasiminekuid ei ole olnud, ei julgeoleku osas ega ka poliitiliselt. Liibüas on protsess aeglane, aga asjad liiguvad õiges suunas. ja ma arvan, et me peame seda Liibüa arengut hinnates ka arvesse võtma. pärast ühe, viimase üheksa kuu jooksul on väga vähe saavutatud põhiseaduse protsessis, mis oli üks minu kõige tähtsamaid küsimusi. loomulikult entusiasm, mis saatis juulikuiseid valimisi, on kadumas, parlament ei ole enam eriti, ei ole eriti populaarne ja äh, parlamendid ei ole sugugi mitte äh, igal pool populaarsed ja seda ka üleminekuriikides, aga üldiselt äh, paistab, et äh, arvatakse, et äh, kongress peaks tegema midagi enamat, et saavutada rohkem edu. ja poliitikute ja poliitilise tasandi ja kaugus rahvast on üks temaatika, mis on väga huvitav piirkondadest peaksid kõik piirkonnad saatma kakskümmend inimest asutavasse kogusse, selline oli algne plaan, aga seda ei ole veel siiani juhtunud. ja see on üllatav, sellepärast et Rahvusliku Kongressi peamiseks ülesandeks ongi selle põhiseadusliku kogu moodustamine ja probleemiks on äh, see, et puudub, äh, puuduvad tegelikult üksikasjad selle kohta, kuidas sellest põhiseaduslikku kogu kokku panna, ma ei hakka üksikasjalikult seda lahkama, kuid äh, põhimõtteliselt peaks valimiste käigus hääletama põhiseadusliku kogu üle ja teiselt poolt praegune parlament võiks äh, samuti juriidiliselt nimetada liikmed asutavasse kogusse, nii et kõik tegelikult ootavad praegu rahvahääletust, aga juriidiliselt võib Rahvuslik Kongress otsustada ise kogu nimetamise kasuks. Selle kohta on erinevaid arvamusi, võib-olla paremad tulemused koosseisuliselt siis, kui parlament nimetab need, aga teisest küljest jällegi legitiimsus on tagatud ainult siis, kui toimub rahvahääletus Liibüa külastamine loomulikult oli väga hea otsus ja ma pean ütlema, et ma pidin tõdema, et Liibüas valitseb selline Euroopa Liidu väsimus, väga paljud Euroopa Liidu delegatsioonid külastavad Liibüat, jäävad sinna paariks-kolmeks päevaks ja kasutavad kohalikke ressursse. aga mul oli väga hea meel näha, et vabaühendused suhtuvad Euroopa Liidus väga positiivselt, meil oli mitmeid väga häid kohtumisi, iseäranis sellepärast, et nemad on keskendunud sellele, kuidas edasi minna. ja hoolimata sellest üldisest Euroopa Liidu väsimusest, võib öelda, et just nimelt vabaühenduste tasandil on Euroopa Liidul võimalus oma, oma tegevust ja oma pingutusi jätkata selles valdkonnas. me oleme põhiseaduslikus protsessis omalt poolt aidanud kaasa nii, et me oleme erinevaid äh, huvirühmi ühendanud ja tegelikult äh, ühel üritusel me pidime tõdema, et äh, erinevad osapooled esimest korda, äh, kes, kes, kes tegelevad Liibüas, ei ole tegelikult põhiseaduse küsimuses üldsegi kokku tulnud. ja Euroopa Liidu roll oli siin katalüsaatori roll ja meie kohtumised olid suurepäraseks näiteks äh, sellest, sellepärast et kõik kohtumised oleksid võinud olla kaks-kolm tundi pikemad, kui need olid, sellepärast et teemasid, mida arutleda, oli väga palju. aga üldine järeldus nende kohtumiste kohta oli äh, selline, et äh, tulevane põhiseadus peab põhinema šariaadil, ükskõik millisel tõlgendusel, tõlgendusel sellest, mitte ainult šariaadi äh, karistusõiguslikus, õiguslikus, õiguslikul osal, kuid ähm, on täiesti selge, et tegemist on islamiriigiga ja, ja islam peab kajastuma ka selle riigi põhiseaduses, kõik soovivad seda. väga raske on näha, kuidas see isiku individuaalsete õigustega, ähm, põhivabadustega kokku käib, aga seda sellepärast, et põhiseaduse protsess on alles algusjärgus samuti pole veel päris selge see, kuidas riik kavatseb oma kohustusi äh, rahvusvahelises õiguses äh, sisse viia oma riikliku põhiseaduse protsessi, kui lähtutakse šariaadi õigusest, siis äh, juriidiliselt peab samal ajal austama ka rahvusvahelist õigust ja neid lepinguid, mille on Liibüa allkirjastanud rahvusvahelisel tasandil siis ähm, on erinevaid võimalikke mudeleid, Iraak, Egiptus äh,, Iraak võib-olla pisut julgust andav äh, ja jällegi äh, Egiptus võib-olla mitte nii hea näide, pigem just äh, ahastuma panev näide, aga igal juhul äh, meie roll on, äh, ma arvan, see, et me peaksime selles protsessis aktiivselt kaasa aitama, mitte juhtima seda protsessi, aga, aga kaasa aitama omalt poolt. ja lõpetuseks valimiste valimiskomisjon äh, on tõesti kõrged standardid kehtestanud pärast äh, juulikuiseid valimisi. me ju kõik rääkisime sellest, kui üllatavalt tõhusad ja hästi korraldatud valimised olid, kuid äh, riiklik valimiskomisjon on seal olemas. kuid kui pole, kuni pole selge, kas toimuvad valimised, põhiseaduslikku kogusse, siis nad ei saa mitte midagi teha. see võtab äh, veel kuid. nii et äh, suund on õige, aga asjad liiguvad üliaeglaselt, nagu ma ütlesin, ja õnneks äh, see riiklik valimiskomisjon on väga tasemel. lõpetuseks, ma arvan, et me peaksime jätkama oma pingutusi, aga ma arvan, et me peaksime tegema seda võttes arvesse Liibüa vajadusi, Liibüa rahva vajadusi, me ei peaks käima seal lihtsalt suvaliselt edasi-tagasi ilma mingisuguste jätkumeetmeteta, me, me peame tegutsema läbivalt, õnneks meil on rahvusvahelised organisatsioonid, rahvusvahelised vabaühendused, kellega me teeme koostööd, meil on ka kohalikud vabaühes-, vabaühendused, kellega me teeme koostööd ja kes on äh, vägagi pühendunud, nii et meil on oma vahendeid, mida kasutada, samuti valimiste hindamismeeskonna raport ja selle soovitused, mille kallal me saame tööd jätkata äh, sisuliselt. ja lõpetuseks Euroopa Liidu delegatsiooni olukord koha peal on äärmiselt kriitiline, äh, äh, mis on juht lahkunud fookus äh, ja ma arvan, et meil on vaja koha peal ka tugevatele Euroopa Liidu delegatsiooni ja meil on vaja kvalifitseeritud tööjõudu seal. tegemist on nüüd meie lähinaabruses paikneva riigiga ja ma tean oma kogemustest äh, varem, et äh, Tripoli ei olnud võib-olla kõige populaarsem amet, kui härra Gaddafi oli veel ametivõimu juures, kuid praegu on tegemist naaberriigiga, kus on üleminekuperiood, nii et ma arvan, et meie toetus peab olema, jätkuma igal võimalikul moel ja ja tugev delegatsioon on äh, üks moodus seda teha ning sellega tuleb tegeleda kiiresti. kui teil on küsimusi, olen valmis vastama, suur tänu tähelepanu eest! Uh, uh, suur tänu, Aleksander! sa nii selgelt rääkisid kõikidest teemadest äh, ja keegi sõna ei soovinud, nagu paistab. nii et äh, ma arvan, et võime selle päevakorrapunkti käsitletuks lugeda ja läheme kohe järgmise päevakorrapunkti juurde ja mul on rõõm, Aleksander, anda sulle jällegi sõna soovitus nõukogule ÜRO Peaassamblee kuuekümne kaheksanda istungjärgu kohta. sina oled raportöör, nii et palun, sul on uuesti sõna. Ähm, <laughs> was? Jetzt mache ich das Ganze noch einmal auf Deutsch? Nee unist, kõigi unistus siin, kas peaksin seda kõike nüüd saksa keeles äh, tegema, ma võin ka inglise keelt rääkida, aga võin ka saksa keelt, meie esimees räägib saksa keelt paremini kui mina, nii et võin seda ka saksa keeles teha. aitäh, ütleb härra esimees. me oleme praegusel hetkel ÜRO töörühmas välja töötanud soovituse nõukogule tegemist on väga hea töötsükliga, meie anname oma parlamentaarse panuse selle küsimuse lahendamiseks. seitsmendal märtsil olid meil pikad arutelud äh, mitmepoolsete suhete üleilmse juhtimise äh, juhi asetäitjaga Kristiine Perroniga me rääkisime pikalt temaga ja ka töörühmas, nii et nüüd me siis komisjonile esitame oma arvamuse. meil on väga palju aega seda küsimust arutada, sest muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on alles kaheksateistkümnendal aprillil. nii et kümme päeva sellel aastal me oleme väga suurt tähelepanu pööranud Euroopa Liidu rollile äh, ÜRO süsteemi sees, oleme rääkinud ka rahu ja julgeoleku küsimusest, aga teiselt poolt ka inimõigustest ja õigusriigi põhimõtetest, nii et need on need küsimused, mis on Euroopa Liidu jaoks väga tähtsad. raport on kuues osas, ma ei hakka neid kõiki siin üksikasjalikult ette kandma, sest ma kardan, et kolleegide tähelepanuvõime see ületaks. Äh, tegemist on lühikese raportiga, nii et kes on huvitatud, võib seda lugeda. aga nüüd esimene punkt, Euroopa Liit kui üleilmne tegija, see kutsub liikmesriike, aga ka delegatsiooni üles hoolitsema selle eest, et meie tegevus oleks järjekindel, et Euroopa Liidu tegevus oleks ÜRO-s ka nähtaval. seda poolt tuleb tugevdada, me oleme siin olnud edukad, aga kohe kindlasti on veel väga palju võimalik ära teha. me räägime siin ka ÜRO Julgeolekunõukogu äh, reformimisest, et minu arvates on tegemist küsimusega, mis viimastel aastatel ei ole mitte ainult edasi liikunud, vaid otse vastupidi, pigem on see saanud suuri tagasilööke. me näeme üha rohkem, et Äh, ei olda valmis seda küsimust arutama, see on seotud ka teatud riikide käitumisega, kellel ei ole äh, siin äh, kindlat kohta Julgeolekunõukogus, aga nad seda tahaksid, nagu näiteks Brasiilia äh,, nii et meil tuleb informeerida, kuidas on lugu selle küsimusega. siin on mitu korda välja öeldud, et ka Euroopa Liidul peaks olema alaline koht Julgeolekunõukogus, see on parlamendi seisukoht, see on väga paljude liikmesriikide seisukoht, me oleme öelnud, et selles küsimuses tuleb midagi ette võtta, kuid meil ei ole praegu informatsiooni asjade praeguse seisu kohta. teine kriitiline küsimus on kaitsmise vastutus äh, me, meie jaoks on tähtis, et me ei räägiks siin mitte ainult sõjalistest operatsioonidest, vaid me räägime siin tsiviilühiskonna kaitsmisest, me räägime ülesehitustööst pärast konflikte, me räägime humanitaarabi andmisest äh, ja juurdepääsust äh, nende jaoks, kellel on seda vaja, nii et see on selline laiapõhjaline lähenemine äh, kaitsmisele ja vastutusele me toome siin välja kaks riiki, Süüria ja Mali, kolleege see kohe kindlasti ei üllata, sest ÜRO peasekretär on nende riikide kohta väga selgelt oma arvamuse välja öelnud ja siis me leiame, et ka meie peaksime seda tegema. inimesõiguste puhul on väga tähtis, et me äh, seal toetaksime seda üldist ÜRO lähenemist kõikides erinevates töövaldkondades, aga meil tuleks ka seda äh, iga-aastast aruandluskohustust toetada, sest äh, me peame hoolitsema selle eest, et me ka mittetulundusühingute tööd äh, aitaksime siin läbi viia, näiteks äh, piirideta ajakirjanike tööd äh, on meil võimalik selle meetme kaudu toetada. siis õigusriigi põhimõtted, tegemist on küsimusega, mis on tõstatatud ka raportis, meil oli kõrgetasemeline kohtumine selle üle kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta septembrikuus, meil on nüüd äh, Äh, hinnang sellele kohtumisele tulnud ja väga tähtis on see ka siin raportis välja tuua. ja siis on veel üks küsimus, mida paar korda on tõstatatud, aga mis New Yorgis alati raskusi valmistab. nimelt küsimus, kuidas valitsused ja parlamendid koostööd teevad üleilmsete probleemide lahendamisel jah, täidesaatev võim on tavaliselt eelisseisus välispoliitikas, kuid samal ajal parlamendid on need, mis annavad legitiimsuse täidesaatva võimu sammudele. New Yorgis on aga väga raske parlamentaarseid küsimusi tõstatada juba kuuekümne kuuendal istungjärgul oli see ette nähtud, kuid kahjuks äh, see päevakorda ei jäänud, me loodame, et nüüd kuuekümne kaheksandal istungjärgul on võimalik midagi ära teha. kolleegid on siin väga palju panustanud, äh, kes loodavad äh, parlamentaarse assamblee peale, mina leian, et ÜRO Parlamentaarse Assamblee loomine ei tooks lisandväärtust vaid oleks lihtsalt üks organisatsioon, mis ühendaks äh, tervet rida parlamendisaadikuid, keda pole aga kunagi rahva poolt valitud, olgu need põhjakorealased, äh, kuubalased äh, ja ma ei usu, et sellel oleks mingit demokraatlikku äh, mõju, aga tegemist on jällegi suure võitlusega nagu iga kord, sest äh, kõik kolleegid minu arvamust ei jaga, nii et ma tõesti ootan juba põnevusega seda arutelu järgnevatel nädalatel, enne kui me asume hääletama. hääletus on ette nähtud kolmekümnendaks maiks, selleks et me saaksime siis juunikuus täiskogul hääletada. suur tänu, Aleksander, ja nüüd ma annaksin sõna variraportööridele Rahvapartei ja härra Preeda. mulțumesc, domnule președinte palju tänu, esimees. kõigepealt äh, sooviksin avaldada tunnustust meie kolleegile, härra Graf Lambsdorffile ähm, sellest, äh, kuivõrd kvaliteetse dokumendi ta on koostanud ning äh, samuti sooviksin väljendada kahetsust selle üle, et meil ei ole võimalik seda dokumenti kiiremini vastu võtta enne kuuekümne kaheksandat istungjärku. mul on loomulikult ka omapoolseid mõtteid selle kohta, kuidas dokumenti parandada, loomulikult ma edastan oma arvamused vastavate kanalite kaudu inimõiguste ja õigusriigi äh, põhimõtted on loomulikult väga olulised, aga me peaksime viitama ka demokraatiale. nii et kui tekstis mainitakse inimõigusi ja õigusriigi põhimõtteid, siis teen ettepaneku lisada sinna juurde ka sõna demokraatia. Äh, punktis C kindlasti kollektiivne jõupingutus on ääretult oluline, see on punktis üks C. aga teatud juhtudel on vaja astuda samme ka olukorras, kus ei saavutata konsensust, eh, selle kohta on eh, väga hea näide, väga heaks näiteks selle kohta on Mali. üks eh, E selles osas meil puudub liikmesriikide vaheline kokkulepe Euroopa Liidu koha küsimuses Euroopa Liidu Julgeolekunõukogus, aga ma usun, et me peaksime ehm, toetama mõtet, et liikmesriigid peaksid kujundama pikaajalise seisukoha selles suunas, et Euroopa Liidul võiks olla alaline koht eh, julgeolekunõukogus ning üks F, eh, selle rolli tugevdamine assamblees eh, punkt L, Süüria küsimus, siin ma usun, et humanitaar ütleme ehm, nii, kõikide ehm, kriisis kannatajate inimõigusi tuleb austada. M. Taane, Mali küsimus. Ehm, ma usun, et eh, lisaks eh, kriisi sõjalistele aspektidele tuleks mainida ka demokraatiale ülemineku protsessi mis puudutab äh, relvakaubandust, siis äh, siin tuleks äh, viidata ka sellele kokkuleppele, mille möö-, mis sõlmiti möödunud nädalal pärast aastatepikkuseid läbirääkimisi taandes B inimõiguste alane dialoog peaks olema vahendiks, mida kasutada ehm, regulaarses läbivaatamisprotsessis ning eh, nõukogu peaks meile esitama ka aruande Peaassamblee kohta. nii et kõik need mõtted ma loomulikult esitan eh, kirjalikult muudatusettepanekutena. aitäh, härra Breda ja lõpetuseks saab eh, sõna proua Munis. aitäh, esimees Eh, lubage ka minul omalt poolt õnnitleda härra Graf Lambsdorfi mitte ainult eh, raporti eest, vaid eh, ka sellest, kui hea koostöö toimus töörühmas ning avaldan tunnustust mm, ka nende koosole-, koosolekute käigus tehtava mm, töö eest, mis on ÜRO raames toimunud mis puudutab nüüd seda soovitust nõukogule enne ÜRO Peaassamblee kuuekümne kaheksandat istungjärku, siis äh, pean möönma, et aasta-aastalt me oleme selliseid äh, soovitusi esitanud, aga nendel soovitustel ei ole olnud praktiliselt mitte mingisugust mõju. tihtipeale korratakse kõiki neid soovitusi üle, mis on ikka aastate lõikes kõlanud esitatakse see nõukogule. loomulikult järjepidevus on väga oluline, seda on vaja. aga oluline on see, et need kolleegid, kes ÜRO-s töötavad ja ka eh, nõukogu poolt eh, seal tööd teevad, et nad tõesti teeksid seda tööd võimalikult hästi ja eh, et seda saavutada, esitan ka mina omapoolseid muudatusettepanekuid. Ehm, ehm, peaassambleel loomulikult eh, Euroopa Liit peab olema tugevalt esindatud eh, kuuekümne seitsmendal istungjärgul eh, tehti üks viide, mis selle aasta dokumendist on välja jäänud. samas me peaksime tagama järjepidevuse. me teame, milline, millised on liikmesriikide seisukohad ja teil on ka teada see, milline on Euroopa Parlamendi seisukoht mis on äh, välja öeldud erinevate raportite raames, näiteks rahvusvaheliste hargmaiste ettevõtete kohta. ja see, et Euroopa Liidul võiks olla mm, ÜRO Julgeolekunõukogus ähm, alaline koht, et see võiks olla Euroopa Liidu selline pikaajaline eesmärk. me teame, et, et selles küsimuses ei ole mitte kõik liikmesriigid ühel seisukohal ja, ja meiega äh, sama meelt resolutsioon kakskümmend viis kaks tuhat on oluline, humanitaarabi, soolist aspektid, nendega arvestamine on oluline küsimus, ehm, rahu ülesehitamine, ehm, inimeste taas lõimimine ning punkt N viide ehm, relvakaubanduse lepingutele, seda tuleb kaasajastada, võttes arvesse hiljutised arengud ning äh, mis puudutab inimõigusi, siis me peaksime tagasi viima viite ÜRO korruptsioonivastasele äh, konventsioonile aastast kaks tuhat viis, kus leitakse, et korruptsioon on üheks inimõiguste rikkumise vormiks. ja me peaksime kutsuma üles meie esindajat äh, üle-euroopalises kontekstis töötama välja äh, tegevuskava selleks, et äh, aidata kaasa sellele, et ÜRO konventsioonid ellu rakendatakse ja soovitused ellu rakendatakse. ning äh, võiks saada ka ülevaadet selle kohta, et kui paljud liikmesriigid on ratifitseerinud vastavad konventsioonid, äh, kui kaugele on ellurakendamisega jõutud kolleeg Jo Lainen esitab, ma tean, samuti mitmeid muudatusettepanekuid ehm, inimeste vastaste kuritegude kohta näiteks. nii et meil on vaja näha õiget konteksti, karistusi selleks, et inimsuse vastased kuriteod saaksid, eh, ei jääks karistuseta. nüüd eh, tuleb ehm, tugevdada rahvusvahelise kriminaalkohtu võimalusi ning äh, ka keskkonna äh, kuritegude vastast võitlust tugevdada. nii et nagu ma ütlesin, äh, kavatseme esitada omalt poolt muudatusettepanekud ja veel kord palju tänu. Aleksander, kas soovite vastata sõnavõttudele, palun? Also vielen Dank erstmal für die ähm, freundlichen Worte zur äh... suur tänu nende sõbralike sõnade eest, ma arvan, et on väga hea, et muudatusettepanekuid tehakse. tegemist on ju esimese arvamuste vahetusega. see, mida ütles härra Breda, et demokraatiast on puudu, jah, see on täiesti õige sest ähm, ka eelmisel aastal olime me keskendunud nii soovitustes kui ka oma visiidil demokraatia toetamisele ja tahtsime seekord rohkem keskenduda õigusriigi põhimõtetele. kui mõned leiavad, et äh, need asjad on tasakaalust välja läinud, siis äh, parandusi on võimalik teha, kuid äh, meie tähelepanu keskmesse peaks siiski jääma õigusriigi põhimõtted ja mis puudutab Malit, me võime otse loomulikult öelda seal ka demokraatlik üleminek nüüd siis see, mida mõlemad variraportöörid ütlesid, et jah, otse loomulikult äh, tuleb äh, relvade kauplemise osas äh, sõnastust päevakajastada, aga seda sellepärast, et ÜRO just võttis vastu selle otsuse ja me parandame selle koha. ma arvan, et osade liikmesriikide seisukoht Julgeolekunõukogu liikmete reformimise osas, eriti see, mida Prantsusmaa ja Ühendkuningriik arvavad, ei saa olla nüüd Euroopa Parlamendile takistuseks kogu Euroopa Liidu huvides esindada seisukohta, kus öeldakse, et me soovime alalist kohta Euroopa Liidu jaoks. ma arvan, et see alaline koht peaks olema meie üldise välis- ja julgeolekupoliitika reformi osaks, ei saa olla mingi eraldiseisev isoleeritud meede. ma ei usu, et nüüd siin aasta või kahega oleks võimalik see asi lahendada, pigem meil kulub kümme, viisteist, kakskümmend aastat selleks, et ühine välis- ja julgeolekupoliitika uuesti üle vaadata ja seda edasi arendada. nüüd Joe Laineni muudatusettepanek kui ma nüüd sellest õigesti aru sain, siis soovitakse seal keskkonnakuritegusid, suurimõõtmelisi keskkonnakuritegusid kategoriseerida inimsusevastasteks kuritegudeks. ma saan aru, et tegemist on normatiivse aruteluga, mida tuleks kohe kindlasti pidada ja ma loodan, et järgmine kord arvamuste vahetusel äkki on meil võimalik sellest küsimusest rohkem rääkida sest on tõesti äh, keskkonnakuritegusid, mis võiksid äh, inimsustevastaste kuritegude kriteeriumid täita, nii et ootan põnevusega uusi arutelusid, ootan juba ka teie muudatusettepanekuid ja loodan, et meil on võimalik korralik soovitus vastu võtta. mis puudutab ajakava, Kristjan Preda mainis seda siin äh, sõltume palju sekretariaadist, et millal on võimalik neid asju teha täiskogu mõjutab siin minugi poolest, võime selle asja ka varem vastu võtta, aga nagu öeldud, see on pigem sekretäriaadi kätes. ja veel kord suur tänu, Aleksander! ja annaksin teile teada, et muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kaheksateist aprill, see on neljapäev keskpäeval ja mitte kell ük-, mitte üksteist aprill, nii nagu alguses välja kuulutatud, vaid kaheksateist aprill. Anna? kas sa soovid ka veel sõna võtta selles küsimuses? Just to support uh, very much what lihtsalt, et toetada seda, mida Aleksander Grafen-Lambsdorff ütles, et uh, milline on Euroopa Liidu roll, me peame siin Euroopa Liidu alalise koha küsimuse Julgeolekunõukogus tõstatama, see on midagi väga tähtsat. me tuleme sellest kriisist välja ja Euroopa Liit ei saa olla üleilmne tegija, kui ta ei nõua Julgeolekunõukogu liikmete reformi ja ei võitle oma koha eest, alalise koha eest seal. nii et tegelikult on seal ka väga suur potentsiaal alustada seda reformi, mis võib-olla muidu teoks ei saaks ja siis ka toetada seda, mida ütles Maria Moonis et siin tuleks teha viide korruptsioonivastasele konventsioonile ja sellele, et meie liikmesriigid peavad sellest kinni pidama. see on väga tähtis äh, ÜRO korruptsioonivastase konventsiooni üks soovitustest on ju see, et äh, äh, ebaseaduslik äh, rikastumine peaks olema ka kuritegude all ja me näeme praegusel hetkel, kuidas see eh, majandus- ja rahanduskriis on seotud eh, selle korruptsioonimääraga, mis on eriti levinud poliitikute hulgas, kellel on, eh, kelle tegude ajendiks on majanduslikud huvid, nii et me peaksime seda väga selgelt välja ütlema, see on ka see, millega meie Krimm komisjon on tegelenud, ka inimõiguste allkomisjon on sellega tegelema, nii et me ei peaks siin olema tagasihoidlikud ja peaksime väga selge seisukoha välja võtma ka äh, kon-, ka selles küsimuses. Äh, suur tänu, proua Gomes! me võime nüüd selle päevakorrapunkti ammendunuks lugeda ja läheme hääletuse juurde. tegemist on äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eduaruandega endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi jaoks. raportööriks oli härra Howitt. kas te soovite veel midagi öelda enne hääletust? teen väga lühidalt, sellepärast et äh, tegemist on ainult hääletusega, nüüd ütleksin kolme asja. liikmed äh, mäletavad veel kindlasti liikmed mäletavad, et me lükkasime edasi oma hääletamise, sellepärast et äh, Skopjas äh, toimus poliitiline kriis ja härra Jerzy Buzek, kes on täna siin, endine äh, Euroopa Parlamendi president, mina ja, ja, ja mina ja teised käisime missioonil, kus me üritasime soodustada läbirääkimisi erinevate erakondade vahel Skopjas, meie pingutused olid edukad, nagu suurem osa teist teavad, ja me saavutasime suurimate erakondade vahel kokkuleppe selle koha, kohta, et kohalikud valimised saavad toimuda ilma boikotita ning korraldati siis uurimiskomisjon, kes uurib äh, kahekümne neljanda detsembri sündmusi. ja ma ütleksin äh, aseesimehele ja esimees Brokile, et äh, ma arvan, et meie hääletuse edasilükkamine oli äh, minu, meie meelest õige otsus ja aitas saavutada selle tulemuse, mida ma siin kirjeldan. olen saatnud äh, teksti kõikidele liikmetele ja seetõttu plaaniti siis see hääletus tänaseks päevaks ja loodetavasti see hääletamine toimub positiivses ja konstruktiivses raamistikus, mis on väga oluline ja loodan, et kõik liikmed seda hääletuse käigus ka arvesse võtavad. siis äh, tehi-, kohalike valimiste teine voor toimus eile ja me ei peaks sellest praegu enne hääletamist hakkama hääletama, kuid valimiskomisjon on oma äh, tulemused esitanud ja ma arvan, et väga paljud teist on seda teinud. ja tuletaksin teile meelde, et Euroopa komisjon on plaaninud järgmise kõrgetasemelise läbirääkimiste vooru järgmisse nädalasse. nii et äh, tegemist on väga ajakohase hääletusega, kui me tahame mõjutada üldisemat äh, arengut riigis äh, ja ka liitumisprotsessi raportit. ja ma tahaksin tänada kõiki variraportööre me jõudsime kiirelt kokkuleppele erinevate fraktsioonide vahel, loomulikult on mit-, mitmeid delikaatseid küsimusi ja ma hindan kõrgelt seda, et äh, erinevate fraktsioonide liikmed on nüüd valmis liituma kompromissiga ja loodetavasti äh, need kompromissid jäävad jõusse ja kajastuvad ka meie hääletustulemustesse. suur tänu, härra Hauet! soovin teile õnne, soovin õnne ka president Puusekile, kes koos volinik Füülega edukalt äh, käisid Skop-, käisid Skopjas ning aitasid lahendada selle tekkinud tupikseisu olukorra kohalikus poliitikas. I like to give the ja enne kui me hääletama asume, annaksin ma sõna proua Tšanakule. suur tänu, lugupeetud esimees, tahaksin oma muudatusettepaneku nelikümmend neli tagasi võtta. okei okay,, it's noted. selge, panime selle kirja teisel leheküljel. ei, siiski üks sõna soov veel, härra Kumutsakas? suur tänu! raport, raport ja selle hääletamine lükati edasi poliitilise arengu tõttu äh, riigis, äh, mis on meie päevakorras. ma tahaksin äh, pöörduda juhatuse poole ja ma tahaksin küsida, kas selline areng on ka pretsedendiks järgmiste äh, raportite jaoks, kus äh, hääletus lükata saab, kus saab siis hääletust edasi lükata ka tulevikus, ähm, kui riigi poliitiline äh, olukord on ebastabiilne. kas tegemist on pretsedendiga, mida, millest kavatseme lähtuda ka tulevikus või on tegemist ainult erandjuhtumiga? on mitmeid riike, kus on äh, negatiivseid arenguid, kas me kavatseme jällegi siis iga negatiivse arengu puhul äh, hääletusi edasi lükata, kas me ootame alati ära, kui kohalik olukord äh, stabiliseerub, kas oleme nüüd siis otsustanud sellise lähendamise, lähenemise kasuks? jah, kui poliitiline küsimus, kui me saavutame poliitilise kokkuleppe, siis me võime omavahel kokku leppida selles ja, ja tegutseda vastavalt meie kokkuleppele, eks ole. kas teie soovite ka sõna, Aleksandr, kas soovite sõna? jah, palun tehke väga lühidalt, siis me peame hääletama hakkama. jah, kõigepealt ma arvan, et äh, ei ole üsnagi, üldsegi ebatavaline, et äh, fraktsioonid lepivad kokku selles, äh, et olukord kui, et fraktsioonid lepivad kokku selles, kuidas erinevate riikide olukordi käsitleda ja mul on ka üks küsimus Richardile muudatusettepaneku üks kohta, me räägime Makedooniast kui äh, in, äh, omadussõnast ja ametlikust nimest ainult ühe korra. miks me seda teeme, kas seal on oma poliitiline põhjus või on see äh, seotud lihtsalt sõnastusega? me saime selle kätte siin, need muudatusettepanekud kätte tund aega tagasi, nii suulised muudatusettepanekud kui kompromissmuudatusettepanekud, siis me saime need kompromissmuudatusettepanekud kätte ja kompromissmuudatusettepanek number üks, seda ma näen alles esimest korda, ma tahaksin teada, miks see meil siin on, kas see on poliitiline või on see lihtsalt sõnastuslik äh, kompromissmuudatusettepanekud on kompromissid äh, variraportööride ja erakondade vahel eh, ehk äh, härra Howitt selgitab siis seda. ma teen hästi lühidalt, Aleksander ja kõik teised kolleegid, kes ei osalenud eelmise aasta hääletusel, tegelikult me kordame siin täpselt seda, milles me otsustasime, kokku leppisime eelmisel aastal Äh, paistab, et äh, ja selle, meil tekib äh, selline olukord, kus parlament võib jääda ühepoolseks ja ei aita kaasa olukorra lahendamisele. me võime korrata Makedoonia vabariiki võimalikult palju siin või ma, aga eelmisel aastal ma üritasin äh, vältida äh, seda, aga me tahtsime konstruktiivset tek-, ma tahtsin konstruktiivset teksti, neutraalset äh, teksti, aga sellise teksti puhul võib äh, tegelikult haavata mõlemat poolt. ÜRO on pannud paika oma otsuse, endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia, kuid tekstis me kasutame ühte kord, üks kord ka sõna Makedoonia omadussõnana Äh, mida riigirahvas on palunud meil seda teha ja äh, Makedoonia äh, omadussõnana, kui me kasutame seda ükskord, siis me ei vala õli tulle ja ma loodan, et nii nagu eelmisel aastal, nii läheb see meil korda ka sel aastal. ja ma arvan, et härra Hauid, nüüd me võime siiski hakata hääletamisega pihta, muudatusettepanek number üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kolmkümmend kaheksa, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudat-, kompromiss kuus, kes on poolt, kompromiss kuus äh, suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud koos suulise muudatusettepanekuga number üks. muudatusettepanek kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend üks, kes on poolt vastu, erapooletud. kontrollime seda elektrooniliselt, elektrooniline kontroll, muudatusettepanek seitsekümmend üks. Close the vote. hääletus on lõppenud. vastu võetud äh, kakskümmend kaheksa poolthäält. kompromiss seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaheksa koos suulise muudatusettepanekuga number kaks ja ja veel lisand suulisele muudatusettepanekule, mis on raportööriga kokku lepitud, loen selle suulise muudatusettepaneku ettepaneku teile ette. pärast esimest sõna tuleks lisada calls for positive progress to be made with ja nii edasi. Ähm, hääletame siis selle poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud koos suuruse muudatusettepanekuga. muudatusettepanek seitsekümmend kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud. ma ei näinud ühtegi vastuhäält, keegi ei olegi vastu või? erapooletud siis vastu võetud. kompromiss üheksa, kes on poolt? sada kaheksakümmend kaks siiski, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda elektrooniliselt vastu võetud. kompromiss üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud kontrollime seda elektrooniliselt. muudatusettepanek kaheksakümmend üks hääletus on alanud. Eighty one. Please close the vote. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. identsed muudatusettepanekud üheksakümmend neli, üheksakümmend viis, üheksakümmend kuus, üheksakümmend seitse, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada, kes kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud kontrollime seda elektrooniliselt, teine osa muudatusettepanekust sada. Please close the uh, vote. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada seitseteist, kes on poolt, vabandust, raportöör härra Howitt. Euroopa Komisjon võttis ühendust meie sekretäriaadiga täna hommikul ja tegi, nad tegid ettepaneku teksti parandada ma lisaksin selle kohta suulise muudatusettepaneku ja loen selle teile ette. ma ei usu, et see oleks poliitiliselt vastuoluline, tegelikult on lihtsalt faktilise muudatusettepanekuga ja uues muudatusettepanekus oleks kirjas siis, et tervitab pingutusi õigusraamistiku tugevdamiseks tsiviil- ja avalikuks teenuse, teenuste pakkumiseks iseäranis haldust, teenuste ja üldiste haldusmenetluste seaduse puhul ja siin on kõige olulisemad just nende seaduste nimed, kutsub üles veel täiendavateks pingutusteks läbipaistvusele, erapooletusele ja, ja nii edasi, selleks et sooritusest lähtuvalt kas te soovite, et ma kordaksin veel seda? ma loodan, et meie komisjon seda toetab kui kellelgi ei ole midagi selle vastu, siis äh, muudatusettepanek sada seitseteist äh, sellisel kujul, nagu härra Howitt ette pani, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. vastu võetud. üks hääl pool, poolt, poolthääl rohkem kui üks, kui vastuhääled, kompromiss neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, tagasi lükatud, sada nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, vabandust, vastu võetud, sada viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kui tahate, siis kontrollime. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud sada kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuuskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime seda. muudatusettepanek sada kuuskümmend kuus, elektrooniline kontroll. hääletus on lõppenud. vastu võetud. tõesti vastu võetud sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud seda on meil vaja kontrollida elektrooniliselt, sada seitsekümmend kolm elektrooniline kontroll. tagasi lükatud. sada seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksateist, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaks, kompromiss kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viis, kes on poolt, erapooletud, vastu võetud kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolmteist poolt. sotsiaaldemokraadid on selle vastu, nii et hääletame. kolmteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neliteist, kes on poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et vastu võetud. ja nüüd hääletame elektrooniliselt resolutsiooni ettepanekut tervikuna. One more, kolleeg. üks kolleeg peaks veel hääletama So the draft motion of resolution is resolutsiooni ettepanek on vastu võetud kolmkümmend üheksa poolthäält, kolmteist vastuhäält. suur tänu resolutsiooni ettepaneku raportöörile teie tehtud töö eest ja hea koostöö eest. lõpetame sellega siis hääletuse. Like to... Uh, ja nüüd teeme me väikese vahepausi ja peatame oma koosoleku kuni kella seitseteist kolmekümneni, kui kohale jõuab härra Romano Prodi. Colleagues, let us... kallid kolleegid, alustame arvamuste vahetusega. meil on täna siin härra Roma, Romano Prodi, ÜRO Saheli erisaadik, ning me arutame olukorda regioonis. nagu te teate, möödunud aasta septembris eh, ÜRO-s kuulutati välja Saheli piirkonna strateegia. me teame, et ka Euroopa Liidul on oma Saheli piirkonna strateegia aastast kaks tuhat kümme. ehk eh, paratamatult tuleb meil omavahel ühtlustada need strateegiad ja nüüd mul on tänu kolleeg Panseri algatusele, kes on delegatsiooni juhatajaks piirkonnas, hea meel ehm, öelda tere tulemast ka Alžeeria ehm, parlamendi esindajale härra Belgašemile, ehm, härra Kebirile, härra Akabile ning ka härra Abderrahimile, kes on vastavalt siis Liibüast, Marokost ja Tuneesiast. ning äh, härra Brock, komisjoni esimees, on äh, jäänud äh, liiklusummikusse, ta on praegu kuskil Saksamaal, istub liikluses kinni. kui ta oleks olnud kuskil siin lähemal, siis ta oleks jõudnud kiiremini kindlasti kohale, nii et need on need kriisi tagajärjed. ja annaksingi nüüd sõna härra Proodile. Teil on aega kümme minutit ning sellele järgneb arvamuste vahetus. palun, härra Proodi, sõna on teil. Eh, e aitäh, kõigepealt lubage mul tänada teid küllakutse eest mul on äh, väga hea meel tulla tagasi Euroopa Parlamenti, see tuletab mulle meelde peaaegu et oma noorusaja ning äh, ettenähtud aja jooksul püüan siis anda teile lühikese ülevaate olukorrast selles piirkonnas, eriti Somaalias ning äh, liikuda kaugemale ka Maalist, anda selline suurem pilt, nagu te teate, Saheli piirkond on väga suur, ulatudes Atlandi ookeanist Eritreani. see ulatub üle viie tuhande kilomeetri, on ta, on ta siis pikk ja tuhat kilomeetrit lai. jutt käib Mauritaaniast, Burkina Fasost, Nigerist, Tšaadist, Malist. Mali on loomulikult äh, hetkel meie tähelepanu keskmes ning äh, alustuseks tahaksin öelda järgnevat. olen alati teinud tööd äh, selles suunas, et saavutada rahu, rahu nimel. aga pean möönma, et Prantsusmaa sekkumine on olnud ääretult oluline, kuna riik oli jõudnud praktiliselt kokkuvarisemise äärele. äärmuslikud rühmad Bamakust lõuna pool olid mm, olukorra niivõrd pingestanud, et oli täiesti paratamatu, et Prantsusmaa sekkus. teatud probleemid on leevenenud, aga lahendust ei ole leitud probleemile, kuidas tulevikus oleks eh, võimalik eh, siis eh, lahendada mittesõjalised küsimused piirkonnas. siis, kui Prantsusmaa lahkub, annab Aafrika vägedele oma mandaadi üle. hetkel käib arutelu selles osas, kuidas sõjaliselt tulevikus olukorda lahendada. nii nagu ma mainisin, on äh, jutt enamast kui sõjalisest aspektist, me peame mõtlema ka äh, poliitiliste küsimuste peale, see puudutab äh, eeskätt inimesi Mali põhjaregioonis, kes on nii poliitiliselt kui majanduslikult olnud väga raskes olukorras. mis tähendab seda, et me peame jällegi nullist alustame, alustama lepitusprotsessi korduvalt on äh, tehtud katseid äh, siin midagi saavutada ja, ja tegemist ei ole äh, praegusel nii-öelda hetkel viimasel ajal tekkinud probleemiga, vaid sellel probleemil on väga sügavad juured, kaugeleulatuvad juured, mis tähendab seda, et meil on vaja kiiresti inimesed saada läbirääkimiste laua taha, ja selleks, et seda saavutada, on vaja anda tagatisi, et kui mingile kokkuleppele jõutakse, et siis oleks ka kindel, et see kokkulepe ellu rakendatakse. varasemalt on olnud mitmel korral juhtumeid, kui on jõutud kokkuleppele, aga hiljem ei ole olnud piisavat tahet selleks, et see kokkulepe ka jõustada, ellu rakendada me oleme alustanud juba tööd selleks, et panna kokku teekaart probleemide lahendamiseks. järgnevad sammud tehakse juulikuus. nii et meil on vaja protsess käima lükata ja seda ilma edasiste viivitusteta ning eh, juulikuu on eh, on tegelikult väga nii-öelda raske periood äh, selles piirkonnas äh, tänu nii-öelda kliimaprobleemidele, tänu ilmale, aga kõigele vaatamata me soovitakse siiski korraldada valimised, et, äh, et valimised toimuksid nii kiiresti kui võimalik. ja nagu ma ütlesin, siis seda kõike tuleb vaadata kogu nii-öelda Sahara kontekstis, piirkonna kontekstis, kui tegemist on väga vaese piirkonnaga, eh, sissetulek eh, isiku kohta Saheli piirkonnas on üks madalamaid eh, maailmas probleeme on ka põuaga, on toidunappus. ÜRO-s oleme töötanud välja integreeritud strateegia, mis tugineb neljale tugisambale. rahu ja julgeolek Malis eh, on esimene sammas. teiseks sambaks on eh, stabiilsus nii-öelda stabiilsus inimeste jaoks, keda äh, konflikt on puudutanud, on äh, tohutu hulk pagulasi, kes vajavad humanitaarabi. tegemist on sellise suuremahulise abivajadusega, on umbes nelisada kuni viissada tuhat sisepõgenikku ehk isikud, kes on pidanud oma kodudest lahkuma ja liikunud kas Mali lõunapiirkonda, lõunaossa või naaberriikidesse. meie strateegia eesmärgiks on tagada piirkonna pikaajaline areng. ja sellist arengut ei saa vaadata ainult äh, nii-öelda individuaalsete riikide põhjal, vaid on vaja välja töötada piirkondlik strateegia ükski riik selles piirkonnas ei tohiks areneda isolatsioonis. senini ei ole sellist koordineeritud, integreeritud strateegiat olnud, mis hõlmaks kõiki piirkonna riike. selle saavutamiseks on vaja arengukava, mille alusel hakatakse tegevust koordineerima kogu piirkonnas ning mm, kõik tuleb ellu rakendada ülevalt alla, me oleme juba võtnud äh, kontakti Saheli piirkonna partneritega, tuleb tegeleda arengu erinevate aspektidega, nagu põllumajandus, veeressursid, äh, taristuprojekte tuleb koordineerida, tuleb ehitada koole, haiglaid ning äh, arendada ka tsentraliseeritult energeetikaprojekte, eh, selleks et eh, nii palju inimesi kui võimalik piirkonnas saaksid juurdepääsu kõikidele infrastruktuuri projektidele. Eh, alustasin oma, kui nii võib öelda, palverännakut erinevates riikides selleks, et see kõik ka realiseeruks, materialiseeruks ähm, ja, ja kõike seda tuleb ähm, vaadata selles kontekstis, et piirkonnas on tõsine terrorioht, me teame, mis on toimunud riikides nagu näiteks Liibüa või, või, või Iraak, riigid on ähm, lõhenenud. Äh, Saheli regioonis äh, äh, nii-öelda arvamus on niivõrd lõhenenud, ei ole, kõik soovivad leida probleemidele lahendust, loomulikult ähm, rahvusvaheline üldsus peaks nüüd sellise positiivse arengusuuna ära kasutama. ja kuna nii-öelda mul on kõneaega vähe, siis ma ei saa asjadest väga äh, põhjalikult rääkida, aga minu eesmärgiks on võtta aluseks selline positiivne lähenemine. Äh, Aafrika ei ole enam see, mis ta oli, ütleme, seitse-kaheksa aastat tagasi äh, tingimused on äh, tegelikult täiesti pretsedenditud ja meie eesmärgiks ei ole mitte saavutada võimatut, vaid pigem soovime saavutada olukorda, kus äh, Saheli piirkonna riigid hakkaksid omavahel tegema koostööd, selleks, et saavutada majanduslik areng Aafrikas. tegemist on väga konkreetse ja selge eesmärgiga ning äh, järgnevates etappides võime hakata mm, tegelema juba konkreetselt sellega, mida rahvusvaheline kogukond saab teha selleks, et, et see töö mm, käima lükata. Euroopa Liit on juba teatud rahalisi ressursse erandanud ning kindlasti rahvusvaheline üldsus saab siin mängida omapoolset rolli selleks, et asja edasi arendada. aitäh, härra Proodi! koos eh, julgeoleku kaitse allkomisjoni esimehega, kes hiljuti tuli Maalilt, eh, võin teile kinnitada, et olukord seal on palju keerulisem, kui siia meile paistab ja ma olen kindel, et härra Danjan annab ülevaate julgeolekuolukorrast koha peal. Prantsusmaa väed valmistavad, valmistuvad eh, lahkumiseks, selleks et rahumeelselt anda oma missioon üle ÜRO vägedele vastavalt ÜRO-s toimunud hääletusele ning samas valmistatakse ette juulikuiseid valimisi, mis loodetavasti ähm, annab tulemuseks selle, et äh, tekib ähm, legitiimne valitsus, kes hakkab ellu rakendama kõike vajalikku. nüüd annan sõna TV komisjoni esimehele, esinaisele ning seejärel veel tervele reale kolleegidele, aga kolleegid, palun pidage kinni kaheminutilisest kõneajast, sest te teate, et meie aeg on täna piiratud. niisiis, palun, proua Jolie. aitäh, esimees, suur tänu ka härra Proodile selle eest, et olete täna äh, siia tulnud ja jagate meiega oma seisukohti ja oma teadmisi. nagu me teame, siis Mali kriis on väga keerukas ning eeldab ähm, kõikehõlmavat äh, lahendust selleks, et tagada kestev rahu pärast äh, hiljutisi sündmusi, kahekümne teise märtsi möödunud aasta sõjaväepööret äh, nüüd on Mali ametivõimud uuesti saanud kontrolli suure osa riigi piirkondade üle ning eh, seda ka tänu eh, meie nii-öelda koolitusjõududele ja, ja teistele missioonidele, kõigele vaatamata on ehm, julgeolekuolukord eh, siiski ebakindel. me korraldasime konverentsi, mis keskendus teemale, kuidas Maalit uuesti üles ehitada selliselt, et Mali ise võtaks enda peale demokraatliku ülemineku ehm, kriisist, kus kaasatakse kõik Mali inimesed, et nad saaksid vabalt eh, riigi poliitilises elus osaleda. E, Euroopa Liidul eh, on ka strateegia Saheli piirkonna julgeoleku ja arengu jaoks mis näeb ette tegevuse pärast äh, Prantsusmaa sekkumise lõppemist ning teekaardi ellurakendamise, äh, mis viib valimiste korraldamiseni. Äh, see räägib ka sellest, millist rolli mängib Euroopa Liit, tagamaks, et areng, julgeolek ja hea juhtimine võiksid Äh, juurduda riigis äh, Mali valitsuse toetusel. milliseid järeldusi me saame siis teha kriisist äh, tuleviku jaoks, selleks et poliitilised strateegiad ellu rakendada ja paremini koordineerida rahvusvahelist abi ja toetust. Euroopa Liidu koolitusmissioon on väga oluline panus selleks, et taas tugevdada Mali eh, sõjaväe ning eh, demokraatliku eh, kontrolli mm, ellurakendamist, jõustamist, aga mida veel Euroopa Liit saaks teha selleks, et et julgeolekut tagada, et tagada mm, õigusriigi põhimõtete juurdumine selles riigis ning tagada olukord, et julgeolekujõud riigis ei õõnestaks Äh, poliitilist stabiilsust ja majanduslikku arengut riigis. ning viimane küsimus, äh, milliseid meetmeid me peaksime edendama, et äh, tekiks siseriiklik dialoog ja lepituskomitee korralik toimimine, tagamaks kestev rahu. aitäh ja nüüd saab sõna härra Danjan, kes on kaitse- ja julgeoleku allkomisjoni esimees nagu ma ütlesin, ta juhatas äh, hiljuti riigis viibinud delegatsiooni. suur tänu ja suur tänu, äh, härra Proodi, teie ettekande eest, äh, mis kordab seda, mida me ise järeldasime pärast oma missiooni Malisse ja Nigerisse. Malis üllatas meid see, et oht on tõesti üll-, üüratu ja saavutatud sõjaväeline edu on kaheldamatu tohutu väärtusega, kuid see on ainult illusoorne, kui meil ei õnnestu äh, seda äh, kindlustada pikaajaliselt ja pikaajaliselt äh, kindlustada selline tugev poliitiline dialoogikultuur, mis tõesti suudaks Mali institutsioonide täielikku hajumist korvata. loomulikult erinevad partnerid on, on tõesti olulised partnerid, kuid ne-, kuid neil puudub omavaheline seos ja puudub selline struktuur, riigi juhtimise struktuur ja kui me mõtleme nüüd majanduslikult, poliitiliselt valimise seisukohast, millest teie rääkisite, siis me kardame väga pärast meie visiiti Malisse, et kuidas erinevaid äh, elemente kokku viia. Äh, Prantsusmaa loomulikult tahab oma vägesid, äh, vähemalt suurt osa oma vägesid võimalikult kiiresti välja tuua, nemad ei, Prantsusmaa ülesanne ei ole aastaid, aastaid stabiliseerida piirkonda, kuid samas Äh, valimisi tuleks viia kiiresti läbi, äh, riiklikku dialoogi tuleb alustada kiiresti, see on väga keeruline dialoog ja ma arvan, et siin on teatavad äh, erine-, siin on teatavaid erinevusi nende, nende või vastuolusid nende erinevate elementide vahel ja samuti kõikide osaliste vahel valitsev segadus, siin on erinevaid erisaadikuid, erinevate organisatsioonide esindajad, ÜRO ja teised, Euroopa Liit, Aafrika Liit mm, ja äh, sõjaväe organid, kes kuuluvad hoopis teise hierarhiasse ja ma arvan, et kõik need erinevad mm, tegijad tekitavad äh, suure segaduse, kui puudub täielik kooskõlastamine nii pealinnas kui ka äh, maapiirkondades. ja kahjuks äh, võib-olla on meil küsimusi ja muret pärast äh, visiiti rohkem kui enne seda, nii et ma mõistan täielikult äh, teie tundeid seoses selle kalendri küsimusega, ajakava küsimusega, meil on vaja poliitilist tahet, valimiste jaoks on vaja poliitilist tahet selleks, et Mali institutsioonidel oleks jällegi oma legitiimsus, kuid ärgem siiski unustagem, et äh, lisaks sellele on meil vaja ka reaalsust ja reaalsus kutsub meid üles suuremale ettevaatlikkusele. proua Kummas, palun. härra Proodi, tahaksin teilt teada, mida teie soovitate Euroopa Liidule? Te olete kindlasti analüüsinud, mida ÜRO-l on vaja selleks, et seda mitmedimensionaalset äh, väljakutset vastu võtta sealses piirkonnas. andke sellele parlamendile siin teada, mis teil on kavas, sest me võime teid aidata. selleks, äh, et Euroopa Liit annab just täpselt seda, mida on vaja, me ei räägi siin mitte ainult äh, rahalistest vahenditest, räägin ka äh, inimjõust, meestest ja naistest, kes aitaksid lahendada neid poliitilisi ülesandeid. siis tahaksin teada, kuidas teie hindate olukorda Malis ja kogu piirkonnas, vaadates ka teisi sealseid konflikte Te rääkisite siin Saheli piirkonnast, aga see on seotud ka Liibüaga ja olukorraga pärast Gaddafit ja see suur relvakauplus, mis seal ikka veel on olemas, mida me ei kontrolli, siis see, mida me oleme näinud Kesk-Aafrika Vabariigis, ka Nigeris on probleeme Guinea-Bissau ja kõik need organiseeritud kuritegevuse ja narkovõrgud seal, teised konfliktid nagu ka Lääne-Sahara konflikt, et kuidas need erinevad konfliktid mõjutavad olukorda Saheli piirkonnas, aitäh! suur tänu! enne kui anname sõna järgmisele kõnelejale, ütlen teile, et meil tuleb kõnelejate nimekiri kinni panna. härra Puusek, te olete viimane, sest meil tuleb ka härra Proodile anda aega meie küsimustele vastata. nii et härra Vaiglile kaks minutit. suur tänu, härra esimees! tere päevast! meil on väga hea meel, et härra president, olete täna siia tulnud. ja meil on väga hea meel, et äh, teie esindate Saheli piirkonda, sest te tunnete seda piirkonda väga hästi ja selle probleeme. me oleme veendunud, et te leiate õige tasakaalus lähenemine Saheli piirkonna jaoks. edasi ma räägiksin sloveenia keelt. ma sain aru, härra esimees, et see piirkond on tulvil nii uutest kui ka vanadest probleemidest. on väga palju arenguid, mida ei olnud võimalik ette näha. aga ma tahaksin välja tuua ühe vana probleemi, mida mainis juba ka kolleeg Koomes. ja seda sellepärast, et ähm, sel vana probleem võib tekkida suureks probleemiks kogu piirkonna jaoks. ma räägin siin Lääne-Sahara konfliktist. Maroko valitsus ütles natukene aega tagasi, et äh, ta saadab riigist välja Euroopa Parlamendi delegatsiooni, mis soovis minna Lääne-Saharale selleks, et sealset inimõiguste alast olukorda hinnata ja seda ka tehti. ning äh, sama kehtib ka ÜRO eriesindajaga ka Kennedy sihtasutuse esindaja kohta, ka nemad saadeti välja. nii et härra Proodi, kas te pingutate nüüd selle nimel, et see praegune äh, Missufo operatsioon, mis on ainus ÜRO mis-, missioon, äh, mis saaks ka mandaadi inimõiguste olukorra hindamiseks Lääne-Sahara piirkonnas? sest kui seda mandaati ei tule, siis äh, muutub olukord seal veelgi ebastabiilsemaks. suur tänu, järgmisena proua Tuu. Euh, suur tänu, lugupeetud esimees, mul on kaks küsimust proua, härra Proodile. kõigepealt tuareegid, äh, rändrahvas, äh, nad ei ole lihtsalt Mali rahvas, vaid rändrahvas äh, ja kuidas on olukord, millised pinged on, millised hõõrumised ähm, seoses tuareegi rahvaste eluoluga. ja siis teine küsimus äh,. Mali diasporaa roll Euroopas ja iseäranis Prantsusmaal, kui, millisena näete teie selle diasporaa võimalikku panust äh, Mali kultuuri, Mali konflikti lahendamisele, praegusel hetkel antakse väga palju panust, finantspalust, äh, mida Mali rahvastiku toetamisel ja millisena näete siis teie rolli ja diasporaa rolli tulevikus? Chairman uh,, äh, senior Prodi, kui uh,. suur tänu, lugupeetud esimees, lugupeetud Prodi, mina olen raportöör inimõiguste teema uh, temaatika vallas Saheli piirkonna kohta, sealhulgas siis ka Mali ja Alžeeria laagrid ja muud kõik ja ma, see raport ei ole veel valmis, kuid keskendutakse mitte ainult julgeoleku ja kaitse küsimustele, vaid ka orjapidamisele, mida Mauritaanias endiselt harrastatakse siis šariaadi õiguse julmusele, samuti inimkaubandusega seotud küsimustele, mis on seotud ka relvakaubandusega, narkokaubandusega Äh, siis äh, kiirtee äh, Guinea-Bissau Nigeeria vahel Boko Haramiga ühendus läbi kogu Saheli, Al-Shabaali ja, ja, ja nii edasi. minu esimene küsimus teile oleks, et milline roll, on roll sellistel sõbralikel riikidel nagu Katar, kes endiselt pakuvad relvasid islamistidele? me teame, mis on nende roll seoses Liibüaga, kuid ma kardan, et Katari laadsetest liikmetest, riikidest liiguvad relvad ka mujale siis Tuareg. Äh, ja islamistid äh, ähm, milline on Euroopa Liidu äh, missioonide rollid, kas ja uraanikaevanduste kaitsmine öö, millest äh, võib tekkida ka üks ohuallikas, äh, mis võib seada ohtu ka meie kodanikud äh, võimaliku relvamaterjalina. ja siis samuti pidades silmas meie praegust kriisi Euroopas, kas me võiksime midagi õppida võib-olla sellelt piirkonnalt ka, paistab, et neil on väga püsiv, väga tugev valuuta, ühine Aafrika frank, mida teevad nemad siis, mida euroala pole suutnud teha? Now, I suur tänu, härra Tänak. ja paluksin nüüd siis äh, välisasjade komisjonide äh, esimeestel, äh, meie külaliste, külalistel, külalisparlamentidel sõna öelda, palun, kõikidel on võimalus sõna sekka öelda, kui nad seda soovivad, alustame, alustagem siis tähestusliku, tähestiku järjekorras suur tänu, lugupeetud esimees. meil oli väga hea meel see kutse vastu võtta. meil on rõõm olla siin äh, Euroopa Parlamendis, et rääkida sellisest äh, tähtsast probleemist nagu äh, Saheli piirkond, jagan härra Proodi seisukohti. tegemist on väga keerulise piirkonnaga, aga me peame Malis äh, stabiilsuse kadumise probleemi ja juurteni jõudma ja need juured on seotud terrorismiga, terrorismiga, mis seab ohtu kogu Saheli vööndi, äh, nii nagu ka selle riigi ja see äh, terror, see terrorism tuleb sellest piirkonnast lihtsalt välja juurida ja kui me tahame seda terrorismi välja juurida Saheli piirkonnast, siis tuleb ähm, piirata selle rahastamisallikaid, selle terrorismi äh, rahastamisallikateks on relvakaubandus ja narkokaubandus, inimkaubandus, äh, uimastikaubandus on Saheli piirkonnas äh, väga suur roll, me peame vaatama üle, kuidas see mõjutab väga paljude riikide saatust. me peame lõpetama. kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks taheti lõpetada äh, uimastu kauplemine, aga paraku see nii ei ole, nii et ma arvan, et äh, äh, rahastamise allikad on ja nende vastu võitlemine peaks olema meie esimene ülesanne. siis veel, kuidas ühendada arengu ja julgeolekuga seotud pingutusi, me peame algatama kahe tuhande üheteistkümnenda aasta protsessi, kõrgematasemelise partnerluskonverentsi, kus käsitletakse julgeolekut, koostööd ja arengut. me oleme valmis korraldama sellise äh, konverentsi, et sellele protsessile, julgeoleku ja arengupartnerlusele äh, hoogu sisse puhuda. härra Proodi, nagu te ütlesite, ja ma jagangi väga paljude Euroopa Parlamendi liikmete arvamust, see piirkond on endiselt silmitsi väga tõsiste julgeolekuprobleemidega, probleemid ei ole kuhugi kadunud ja me teame, et terrorism ei tunne piire. minu riik on sattunud rahvusvahelise terroristliku rühmituse ohvriks, kes ja nemad on Äh, rünnanud gaasi veeldamise äh, üksusi ja õnneks ei ole nende püüdlused korda läinud, neil ei ole õnnestunud saavutada, mida nad soovivad. Nad soovivad aga oma pantvange kasutada mõjuvahendina, nii et ma arvan, et me peaksime igal juhul tegelema selle julgeoleku küsimusega. ja siis on äh, meil on selleks üks dokument äh, koostab, mis koostati kogu piirkonna riikide osalusel ja see võiks olla meie mõtete üheks äh, alusdokumendiks. mis puudutab poliitilist olukorda, siis Alžeeria äh, on seotud samuti Mali, Mali problemaatikaga, aga meil peab olema selline lähenemine, kus me kedagi dialoogist välja ei jäta, kõik peavad olema osalised dialoogis ja, ja nii, nagu ütles Euroopa Parlamendi kolleeg, praegu on meil väga palju erinevaid äh, Äh, suursaadikuid, saadikuid ja me peame mõtlema, kuidas koordineerida nende tegevusi. ja ma arvan, et nii nagu ütles äh, üks teine Euroopa Parlamendi saadik, tuleb kasutada ära kogu rahvast, ka diasporaa, diasporaad, äh, luua selline diasporaapõhine tarkade kogu, mis aitaks äh, meil jõuda õigele lahendusele, õigele teele, meil on vaja tugevat Maliid, Maliid, kes suudab omaenda probleeme lahendada ja ükskõik, milline lahendus ka ei oleks, see peab olema jätkusuutlik. jätkusuutlik lahendus on aga selline lahendus, mis äh, annab äh, Mali rahvale ja riigile tulevikulootust. suur tänu ja härra Ali Kebiri Marokost, suur tänu! härra esimees. kõnelejal ei ole mikrofon sisse lülitatud. Merci, monsieur le président, je me présente, je suis monsieur Ali. suur tänu, ma tutvustan ennast, mina olen Välisasjade Komisjoni äh, esimees äh, Ali Kebiri äh, Marokost, lugupeetud esimees, lugupeetud erisaadik, lugupeetud ÜRO peasekretär, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, ma tahaksin tänada teid äh, selle eest, et olete kutsunud äh, meid, äh, Maroko parlamendi esindajaid, siia osalema tänases mõttevahetuses, mis käis, mis on pühendatud, pühendatud Saheli piirkonnale. ja ma arvan, et see kohtumine on väga ajakohane. see kohtumine öö, toimub väga õiges kontekstis äh, ja seda äh, mitmel põhjusel kõigepealt. sellepärast, et äh, Saheli piirkonna olukord on muutunud äärmiselt ebastabiilseks ja tegemist on piirkonnaga, mis äh, on pikkuselt viis tuhat kilomeetrit ja ka laiuselt viis tuhat kilomeetrit. Äh, härra Proodi küsis, kui suur see üldse on, aga jah, selline see piirkond on ja kui selline piirkond satub ebastabiilseks, siis tegemist on äh, üüratud mõõtmed võtnud ohuga, mis konflikti laienedes võib olla lausa ennekogenematu ulatusega. ja siis äh, üks oluline põhjus, miks me peame sellest siin rääkima, on see, et ohte on palju, on terrorismi ohv, äh, oht, on äh, narkokaubanduse oht, on relvakaubanduse oht, narkokaubanduses osalevad isegi ka Ladina-Ameerika riigid, kes kasutavad meie piirkonda ta ka Äh, transiidipiirkonnana no,, et äh, viia uimasteid edasi peamiselt ka ähm, Euroopasse ja samuti ka inimkaubanduse oht on. ja samuti me ähm, peame rääkima sellest piirkonnast sellepärast, et ka tegijaid on palju, osalejaid on palju, on äh, mitmeid erinevaid organisatsioone, kes selle piirkonnaga on seotud ja ei tohi unustada terroristlikku organisatsiooni. Maroko on tundnud muret selle piirkonna olukorra pärast juba aastaid ja meil riigipead, Maroko riigipead, meie kuningas on samuti oma kolmekümne esimese juuni kõnes kahe tuhande kümnendal aastal samuti käsitlenud selle terrorismiohu temaatikat, aga keegi ei võtnud teda paraku kuulda. Maroko tahab loomulikult äh, riikide pol-, territoriaalset sõltumatust toetada. Äh, separistlik, separatistlikud liikumised äh, Mali põhjas Maro-, Maroko tahab sellega seoses rõhutada, et territoriaalne terviklikkus on väga oluline. Prantsusmaa, Prantsusmaa julgus väärib kiidusõnu, Prantsusmaa pärast Julgeolekunõukogu legitiimset otsust asus tegudele ja tehtud on palju Äh, ja Mali riik on tänu nendele elus, vastasel korral oleks olukord olnud märkimisväärselt traagilisem. Maroko osales humanitaarpingutustes ning äh, me oleme aidanud Mali pagulasi, kes on läinud teistesse riikidesse. me oleme aidanud ka rahastamisega ja praegu, mida me siis peaksime tegema sellises olukorras, riik üksinda ei saa sellise olukorraga toime, nii et äh, tuleb kogu piirkonna riikide pingutused koondada, samuti tuleb koondada Euroopa riikide pingutused äh, selleks, et terroristide, terroristide ohu eest pääseda. teiseks, Maagrebi äh, Äh, integratsioon äh, on oluline nii julgeoleku seisukohast kui majanduse äh, arengu seisukohast ja siis ühe riigi sekkumine või üksikute riikide sekkumine sellesse, selle piirkonna konflikti ei aita midagi lahendada. aga Maroko on valmis igal võimalikul juhul rahvusvahelist üldsust ja ka Euroopa ühendust oma kogemustega ja oma nõuannetega aitama, aitäh! Merci. شكرا على الاستضافة شكرا على الاستضافة في هذا البرلمان ma tänan, et kutsusite meid täna siia Euroopa Parlamenti, ma tahaksin teid tänada selle eest, et tunnete huvi humanitaarolukorra vastu meie piirkonnas. loomulikult riigipööre Malis, mis sai alguse märtsi, märtsis, on toonud endaga kaasa Äh, see viljaka pinnase terrorismile kogu Saheli piirkonnas. terrorism ei äh, tunne piire, nagu on öeldud. ja nagu ütles äh, üks ka siinsetest kolleegidest. ja see ongi meie üks suurimaid probleeme. terrorism ei ammuta Äh, inspiratsiooni ideoloogilistest kaalutlustest, äh, vaid äh, ammutab jõudu hoopis inimkaubandusest, uimastikaubandusest ja just nimelt seal peituvad meie piirkonna terrorismi juured. ja praegune olukord Malis on äärmiselt delikaatne, ei tohi välja jätta kindlasti naaberliike, Alžeeriat, mis asub lähedal Tuneesiale, aga samuti ka Liibüat. selline terrorism pärast Araabia kevadet ja Araabia revolutsiooni on vägagi äh, ohtlik äh, relvakaubandus Liibüas äh, on samuti kindlasti äh, aidanud kaasa sellele, et korruptsioon on hakanud lokkama ja terrorism saab sellest ainult hoogu juurde. meie Tuneesias mõistame hukka äh, terrorismi, mõistame hukka äh, sellised, sellised arengud ja me mõistame hukka selle, et inim-, huma-, humanitaarolukord on Malis muutunud niivõrd kohutavaks. meie toetame Mali territoriaalset terviklikkust ning mõistame hukka kõik te relvastatud terrorismide, terroristide ähvardused ja rünnakud. Euroopa peab aitama kaasa selle probleemi lahendamisele. me tervitame kõiki pingutusi selles suunas, eriti pärast seda, kui Prantsusmaa on otsustanud oma väed Malist välja tuua, me mõistame seda otsust, kui me leiame, et tõeline, et, et siiski tuleb leida lahendus äh, rahva jaoks, äh, mis oleks, äh, selleks on vaja poliitilist tahet, tõelist poliitilist tahet, me leiame, et meil on vaja rahvusvaheliselt legitiimset äh, lahendust, mis aitaks tagada stabiilsuse, äh, majandusliku arengu ning inimõiguste austamise. Äh, see aitaks kaasa kogu piirkonna stabiilsuse tagamisele. Tuneesia on omalt poolt andnud endast parima äh, erinevatel foorumitel. Äh, me oleme ka rahaliselt aidanud kaasa taasehitustöödele. Äh, Malis oleme aidanud ka sõjaväe väljaõppe seisukohast kaasa meie mitmepoolse koostöö raames Äh, mis puudutab poliitilist tasandit, siis äh, valimised peavad leidma aset võimalikult äh, kiiresti ja me peame pingutama selleks, et jõuda rahumeelse lahenemi-, lahenduseni. meil peab olema selge tegevuskava, mis aitab problemaatilise olukorra muuta stabiilseks ja mõistusepäraseks. Okay. <laughs> eh, eh, la ringrazio di essere qui, eh, Presidente Prodi. Eh, le hanno... ehm, suur tänu, härra Prodi, et eh, olete ka kohale jõudnud. tere tulemast ja omalt poolt tahaksin jagada oma seisukohti poliitilise olukorra kohta. kõigepealt eh, mõned märkused kui ka on välja töötatud konkreetne julgeolekupoliitika sellele ähm, piirkonnale siis äh, pärast üheteistkümnenda septembri sündmusi aastal kaks tuhat üks ähm, ähm, võib öelda, et äh, see nii-öelda aluspõhjus ehk vaesus on endiselt jäänud ja teiseks äh, Ehm, kas mitte Liibüa ei veel teravdanud neid probleeme seal Malis. ma nõustun, et meil on vaja koordineeritud, kõikehõlmavat lähenemist, ma usun, et Euroopa Liit ja ÜRO peaksid keskenduma nii-öelda järgnevatele suunistele. toon need põhipunktid välja. meil on vaja uut poliitikat võrreldes varasemaga, me oleme minevikus teinud palju vigu. meil on vaja uut poliitikat. ja teiseks, eh, sellele pöörasid tähelepanu ka meie külalised, nimelt eh, meil on vaja tugevamat poliitikat, eh, sellist integreeritud Maagrebi poliitikat, et saavutada stabiilsus. kolmas element, mis on välja käidud ja mis on vajalik demokraatia saavutamiseks piirkonnas, on nimelt see, et meil on vaja sellist parlamentaarset elementi, see on ääretult oluline ning ähm, meil tuleb ka üheskoos mõelda selle peale, kuidas jätta selja taha mm, postkoloniaalne lähenemine, äh, mida terve rida ka Euroopa Liidu liikmesriike kasutavad, meil on vaja sellist koordineeritud uut lähenemist, mida teie arvate sellest? härra Salafranca, palun. aitäh, esimees. enne mm, kui ma lähen äh, asja sisu juurde, tahaksin teid tänada tänase koosoleku korraldamise eest ja sooviksin e, eeskätt tänada välisasjade e, komisjoni esimeest ja ka kolme Ehm, siin kohal viibiva Magrebi riigi esindajat. ja äh, tere tulemast ka tagasi mm, heale sõbrale, härra Broodile ning äh, ehm, härra Broodi, ehm, äh, olles mm, volinikuks, olles Euroopa Parlamendi hea sõber, tahaksin teie käest teada, kuidas oleks võimalik ehm, Saheli piirkonda aidata ehm, lisas, lisaks eh, koolitusmissioonile. kas te arvate, et me teeme piisavalt selleks, et saavutada suurem stabiilsus eh, ja julgeolek piirkonnas? teiseks, kas te usute, et ehm, et sellest uuest eh, koolituspoliitikast piisab? kas see on piisav selleks, et saavutada tõelist arengut piirkonnas? ja lõpetuseks, härra Danjan juba peatus sellel küsimusel, tahaksin küsida, et kas te usute, et erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide eh, tegevus eh, selles kriisis on olnud eh, koordineeritud, ühetaoline, kas sellest piisab? Grazie, presidente, vorrei anch'io. härra Watson, palun. aitäh, esimees ka mina sooviksin ähm, öelda, et mul on väga hea meel, et, et härra Romano Prodi leidis aega täna siia meie ette tulla ja jagada oma kogemusi ja teadmisi meiega. kõigepealt ma tahaksin teada, mida on võimalik teha Saheli piirkonnas selleks, et meie mm, suutlikkust suurendada terrorismivastases võitluses piirkonnas, et me ei suurendaks suutlikkust ainult äh, valitsuste suunal, vaid äh, ka valitsusväliste organisatsioonide suunas, selleks et teadlikkust suurendada. ja teiseks, see on nüüd muidugi laiem küsimus ja siin ei ole nii selget lahendust olemas kindlasti, aga mil määral äh, te usute, härra Romani Prodi, et kliimamuutused ja selle mõju muudavad olukorra järjest rohkem raskemaks? härra Preda. tänu, härra esimees, härra Proodi, mul on üks küsimus, mis puudutab Malit. nagu me kõik teame, siis Mali poliitiline kriis äh, Äh, eelnes äh, julgeoleku ja sõjaväekriisile, nüüd me oleme jõudnud äh, sta-, suhtelise stabiilsuse aega ja valmistame ette valimisi, loodame kõik, et Euroopa Liit saadab oma valimisvaatlusmissiooni järgmistele valimistele. selles kontekstis siis kuidas teie näete ÜRO rolli selles valimiste protsessis, tegemist on äh, näiteks äh, Cote d'Ivoire'i lähedase riigiga ja ÜRO on otsustanud äh, valimisi sertifitseerida nii-öelda seal. kas sellist lähenemist nagu Cote d'Ivoire'is võiks rakendada ka näiteks Malis, sellisel juhul kas juulis või augustis? kahjuks ei ole kõnelejal mikrofoni uh,. Mr uh, Prodi, you know we austatud härra Prodi, um, on teada, et uh, Mali suhtes on uh, nii-öelda erinevaid lähenemisi. Euroopa Liit on andnud peaaegu poole miljardi euro ulatuses äh, Äh, abi selleks, et tagada pikaajaline areng riigis, aga milline on hetke koostöö Euroopa Liidu ja ÜRO vahel äh, selles osas, et kuidas seda abipaketti hallata ja ja teiseks, mida teised äh, rahvusvahelised tegijad teevad Mali suunas? <laughs> Mr President, the floor is yours. härra Proodi, palun. But I speak in English if you want, you know, but ma võin rääkida ka inglise keeles, kui te soovite. aga komisjonis oli meil äh, tavaks, et seal ma ei rääkinud kunagi itaalia keeles, aga parlamendis pigem alati itaalia keeles, seega lähen itaalia keele peale. kõigepealt palju tänu teile küsimuste eest, püüan anda endast parima selleks, et ettenähtud kõneajast kinni pidada. kuigi see ei ole kerge ning püüan anda teile piisavalt ammendavad ja võimalikult lühidad vastused. esitati terve rida küsimusi kõigepealt äh, vastuseks proua Jolide äh, Euroopa mm, kohustuste kohta. mulle tundub, et Euroopa on endale võtnud väga tõsiseid kohustusi, kõigepealt äh, andmaks tehnilist abi praegusel hetkel on komisjon Maalis läbi viimas koolitusmissiooni, tegemist on märkimisväärse äh, jõupingutusega. kohale on saadetud mm, terve rida koolitajaid ning möödunud aasta algusest peale on komisjon andnud sada viiskümmend miljonit eurot humanitaarabi. ehk nagu te näete, tegemist on märkimisväärse ja ääretult olulise abiga, mida antakse. loomulikult eh, vajadused riigis on väga suured, eh, rääkisin härra Guterresiga, eh, ÜRO pagulaste mm, esindajaga, sellest, milline on olukord piirkonnas ja mida tehakse. loomulikult abi ei ole andnud ainult Euroopa Liit, üle, üle kolme miljoni euro osas on antud eh, toiduabi ning on välja töötatud kümnes arengukava aastani kaks tuhat kolmteist, see algas siis kahe tuhande seitsmendast kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani, ehm, eh, abirahad, need abirahad külmutati ning eh, Mali sisepingete taustal seda kõike tehti ja ma usun, et nüüd on võimalik äh, need rahalised vahendid äh, välja jagada, mis omakorda avaldab olulist äh, mõju sellele riigile ning meil on ka Saheli eriesindaja ning viieteistkümnendal mail toimub konverents Brüsselis Mali teemadel see ei ole pühendatud äh, äh, mitte ainult Saheli piirkonnale, vaid äh, Malile, kus arutatakse võimalust koordineerida tegevust ning lubage mainida seda, et ka mina olen näinud et ähm, koordineerimisega on olnud probleeme ja, ja see ongi üheks minu põhieesmärgiks, põhiülesandeks, olles Saheli piirkonna erisaadikuks. ma ei, e, ei kavatse oma nii-öelda mandaati ületada, teen tihedat koostööd ka teiste ametnikega, loomulikult me oleme omavahel tihedas ühenduses mitte ainult äh, nende kolleegidega, kes äh, töötavad ÜRO raames, vaid äh, olen tihedas ühenduses ka Aafrika erisaadikutega, Aafrika Liidu esindajatega, ka nendega mul on tihedad kontaktid ning ka teiste esindajatega. mõte on selles, et me ei tohiks mitte segadust juurde luua, vaid, vaid kooskõlastatult tegutseda ja meil on äh, oma nii-öelda eri ähm, ülesanne, eri vastutus äh, selles piirkonnas ja ülesannete täitmiseks on äh, ääretult oluline, et, et need, kes piirkonnas tegutsevad, oma tegevust koordineeriksid. ja võib-olla püüan nüüd kombineerida omavahel esitatud küsimused, öeldes, et, et Malis tuleb äh, kiiresti alustada nii-öelda lepitusdialoogi. Ehm, kõik on mures äh, selles äh, osas, et, mis saab valimistel algselt, ma ei olnud äh, varaste valimiste poolt, mulle tundus, et enne, enne prantslaste sekkumist, kuna osa riigist oli isoleeritud, riik oli liialt ühenenud, aga nüüd on tõesti võimalik äh, rääkida sellest, et korraldada valimised, see ülesanne ei saa olema e, kerge, kuna e, nii palju inimesi on, on pidanud oma kodudest põgenema, ehk valimiste korraldamine ei ole riigis kerge, aga hetkel tegeletakse nende küsimustega, kuidas tagada see, et juulikuus oleks võimalik need valimised korraldada. nii nagu ma juba mainisin, on ka teatud nii-öelda kliimast tulenevad eh, probleemid, mis eh, raskendavad valimiste korraldamist, tegelikult eh, tegemist on kõige raskema kuuga, aga kui me kiiresti ei astu samme selleks, et valimisi korraldada, siis jäävad need äh, valimised ka pigemata. ja meil on vaja leida lahendus Mali probleemidele. Äh, need kokkupõrked, mis järgnesid äh, riigipöördele, nõuavad seda, et me pööraksime uue lehekülje, alustaksime nii-öelda taaskord uuesti ning eh, ehitaksime tõhusalt üles Mali, nii et Malil oleks eh, kindel tulevik. nii et eh, valimistega ei alustata mitte ainult demokraatlikku protsessi, vaid valimised kujutavad endast läbimurret ummikust, mis vastasel korral jääks igavesest ajast igavesti kestma. ma olen suutnud nii-öelda koondada kõik need ülesanded, mis tuleb täita piirkonnas. ma olen tugevalt eh, toetanud seda, et need, kes on praegu võimul, et nad astuksid kõrvale ja annaksid võimaluse eh, tulevikus valitud eh, isikutel äh, asuda võimu teostama, see on ääretult oluline, valimised on alati väga olulised, aga antud olukorras on nad olulisemad kui kunagi varem, kuna äh, nad kujutavad endast uut värsket algust ja ilma selliste valimisteta ei ole võimalik äh, mm, nii-öelda uuesti alustada. seega tuleb nii kiiresti kui võimalik võimalik alustada lepitusläbirääkimisi ja dialoogi, vastasel korral võib ähm, tekkida olukord, kus äh, valitsus ähm, ei täida neid lubadusi, mis nad on andnud, nii et me peame asja lõpule viima ning äh, lõpmatuseni korrutama ikka ja jälle seda, et valimised peavad eh, toimuma ja lepitusdialoogiga tuleb teha algust niipea kui võimalik. ja kindlasti ei ole võimalik eh, loomulikult eh, silmi sulgeda ajaloo eest, seda unustada. varem, varasemalt on jõudnud, jõutud ka kokkuleppele, aga nendest kokkulepetest ei ole keegi kinni pidanud. on olnud õigemini ei ole olnud piisavalt huvi ähm, asjade edasiviimiseks ja ähm, ma tõesti püüan nüüd teha endast kõik selleks, et õppida varasematest õppetundidest ja nüüd äh, vastuseks härra Danjani küsimusele. Ähm, loomulikult äh, Prantsuse ametivõimud äh, otsustavad, kuidas järk-järguliselt oma väed välja viia, aga meil peab olema väga kõigepealt väga selge seisukoht äh, Prantsusmaa valitsuse poolt, et, äh, et oleks võimalik niipea kui võimalik äh, Aafrika vägedel kontroll üle võtta, aga seda ei tohi teha nii kiiresti, et riik satuks ebamugavasse olukorda. ehk me peame olema siin realistlikud ja ettevaatlikud Need on need mõtted, mida meie omalt poolt äh, soovitame, edendame. samal ajal tuleb meil kasutada kõikvõimalikke vahendeid selleks, et avaldada survet äh, läbirääkimiste alustamiseks. ja loomulikult äh, tuleb seda kõike vaadata laiemas kontekstis, kus olulist rolli mängib loomulikult ka terrorismi küsimus, seda ma loomulikult eitada ei saa ja sellest ma rääkisin juba oma sissejuhatavas sõnavõtas. kõik maailma riigid on nõus, et terrorismi vastu tuleb võidelda. ja siin on tegemist terrorismiga, mis on levinud äh, laialt riigi territooriumile ja üle piiride tuhandeid kilomeetreid, me räägime siin tuhandetest kilomeetritest mis äh, niivõrd ilmekalt äh, tõestab seda, et kui sellises piirkonnas tekib terrorism, siis see levib äh, uskumatult kaugele nii, nii Hiinas kui Venemaal kui Ühendkuningriigis ja kõikides riikides ollakse ühel meelel, et terrorismi vastu tuleb võidelda need riigid, kes algselt olid sõjalise sekkumise vastu, on nüüd väljendanud äh, muret äh, võimaliku terrorismi leviku osas Saheli piirkonnas. ja nad on valmis minema kaugemale, nii et äh, kõik on valmis astuma samme et me ei saa silmi sulgeda sellise ühise pühendumuse eest, sest vastasel korral terrorism väljub täielikult kontrolli alt. nagu me kuulsime siin, piirid ei pea korralikud ning, ning loomulikult on mures kõik naaberriigid, mures oldakse Liibüas ja, ja mujal, seda tuleb selgelt välja öelda Ehm, Prantsuse relvajõud ehm, Tšaadi toetusel eh, on eh, olnud edukad, loomulikult tuleb eh, see missioon edukalt lõpule viia ja ja tegelikult enamus nendest jõududest, kelle vastu võideldi, praktiliselt nad kõik on kadunud, nad on kas kuskil varjul mägedes või Liibüas, nii et see on probleem, millega tuleb tegeleda, aga kuidas? kuidas seda teha? ja ehm, selle kohta esitasite mulle veel terve rea küsimusi ja see, kuidas me sellega toime tulema, on nimelt see, et meil tuleb tagada areng, tegeleda ehm, selles piirkonnas valdavate probleemide ja küsimustega. mainiti uimastikauba, kaubandust. siin käib jutt miljarditest eurodest. isegi kui eh, need summad, mis on kätte saadud, on vaid kild kogu selles ähm, kaubanduses äh, ringlevast rahast, siis ähm, kui ei suudeta äh, midagi ähm, teha selleks, et seaduslik majandus jalule saaks piirkonnas, äh, siis ei ole lootust, et me suudame ebaseadusliku kaubanduse probleemi lahendada. nii et see on see töö, mis meil ees seisab ja koos eh, muude elementidega eh, on kindlasti arengul ääretult oluline eh, koht, me peame looma tingimused selleks, et inimesed saaksid hakata nii-öelda tootma kaupasid, tuleb luua nii-öelda majandus, praegu on puudu isegi nii-öelda põhi mm, toiduainetest, energiast ja, ja seda just äh, hajaasustusega piirkondades, aga, aga inimestel kõikides piirkondades on vaja toitu, on vaja energiat. nii et need on need probleemid, millega meil tuleb tulevikus tegeleda. ja kui vaadata poliitilisi arenguid, siis ähm, sõda Liibüas moel või teisel on kindlasti äh, nii-öelda äh, stabiilsuse kreeni ajanud rahvusvahelised ähm, rahvusvaheline kogukond peab sellega arvestama. esitasi, esitati veelgi küsimusi ähm, etniliste äh, rühmade mitmekesisuse kohta, hõimude kohta Ehm, tuareegid loomulikult moodustavad ühe olulise rühma, aga nad ei ole ainsad. Ehm, loomulikult ehm, arvukuselt on nad olulised, aga kui inimesi tuleb eh, tuua läbirääkimise laua taha, siis tuleb hea seista selle eest, et kõik need rahvad, kes elavad riigi põhjaosas, saaksid eh, nii-öelda rääkida ühel häälel. ja see ei teki, see ei ole midagi, mis on iseenesestmõistetav see ei teki üleöö. me peame asjale lähenema nii-öelda väga mm, võrdselt ähm, ja nüüd suhted ähm, Katariga, nende finantseerimisega, selle kohta on väga palju kuulujutte liikvel, ähm, mida ma kommenteerida ei, ei oska, loomulikult olukord on väga keeruline ja selle kohta on vaja nii-öelda selget ülevaadet on selge, et et loomulikult meil on ähm, kõikehõlmav äh, tulevikukava ja selle ellurakendamiseks ei piisa ainult Euroopa Liidu rahadest, vaid tuleb kaasata kõikvõimalikud abiandjad. tege-, on riike, kes on valmis abi andma, on valmis astuma samme aga eh, samas on oluline, et nad eh, tunneksid, et eh, nemad on nende projektide peremehed. ehk me peame leidma võimaluse, kuidas vähendada vanamoelist bürokraatiat, asju kiirendada ja saavutama selline positiivne konkurents doonorriikide vahel olen saatnud välja sõnumi Hiinale, Venemaale ja teistele, olen saatnud välja väga lihtsa sõnumi, nimelt olen öelnud, et teie endi huvides on luua Aafrika, mis on ähm, vaba terrorismi ohust, kus ei teki terrorismi ohtu. Teie huvides on äh, luua selline Aafrika, mis ei ole enam lahingutanner, vaid on äh, kontinent, kus tehakse koostööd ja selleks on vaja sünergiat. et me kõik peame tegema koostööd selleks, et äh, kasu saaksid sellest kõik. loomulikult äh, selline äh, Ehm, te võite, võite öelda, et, et ma olen utopist, te võite isegi öelda, et kui ma nüüd sellise sõnumiga esinen, et, et ma olen naiivne. Ehm, loomulikult kõige selle saavutamine ei ehm, toimu üleöö ja, ja ei ole iseenesestmõistetav ja kerge ja rääkides nüüd pikaajalistest äh, pingetest ähm, kõrbepiirkonnas äh, mis, missioonist äh, Lääne-Saharas, siis võin öelda, et missioon senini ei ole suutnud lahendada kõiki seal olevaid probleeme, aga nagu ma ütlesin, see jääb juba nii-öelda minu lähteülesande alt ähm, välja ja seetõttu ma seda täpsemalt kommenteerida ei saa. ja kuna aega on vähe, siis ma ähm, ei saanud kõikidele äh, küsimustele üksikasjalikult vastata, ma pean nad natukene nii-öelda kokku võtma. Ähm, siiski äh, paljud teist olid mures ähm, selle üle, milline on äh, Euroopa-Aafrika poliitika kui ma vaatan tagasi oma tööle, kui ma olin äh, komisjoni president, jah, te võite öelda, et äh, ma olen utopist, aga, aga tuleks äh, vaadata nii-öelda nendele riikidele nagu Valgevene, Ukraina ja Maroko, kes siin on äh, ümber Euroopa, siis oleks ju hea, kui meil oleks kokkulepe kõikide nende riikide vahel ehm, kõikides ehm, tegevusvaldkondades, kõikidel elualadel. me soovime näha seda, et Euroopa ümber oleksid e, riigid, kelle kohta me võime öelda, et nad on, kuuluvad nii-öelda meie sõprade ringi ja see on äh, minu arvates Euroopa jaoks ääretult oluline. loomulikult ma olen väga pettunud, äh, kui ma käin nendes riikides ja, ja, ja, ja kuulen, et äh, seal öeldakse, et te olete et teil on suurepärane kaubandus, aga et, et, et te annate liiga vähe ja see on selline kurb tõsiasi mul on kahju, ma pean seda ütlema, aga ma kardan, et et, et seda ma ka eitada ei saa, et ma sellist asja kuulen, kui ma pean partneritega läbirääkimisi. härra Salafranco, Salafranca ütles, et me peaksime vaatama abi andmisest kaugemale. oma loomult on Euroopa Liit selline, et ta sooviks luua sellise sõprade ringi ja see läheks palju vähem maksma kui, kui see, et iga natukese aja tagant tuleb sõjaliselt jälle sekkuda, kui olukord väga hulluks läheb. ja oli veel küsimusi millele ma pikalt äh, vastata ei jõua, te küsisite, kas äh, ka kliimamuutus mõjutab äh, probleemide lahendamist ja tõepoolest, ma ei ole küll selle valdkonna asjatundja, aga nii et ma väga tehnilist üksikasju ei oska teile siin välja tuua, aga, aga mulle on öeldud, et et põuaperioodid pikenevad, üha rohkem on üleujutusi ja me oleme näinud erinevaid selliseid sündmusi ja, ja selliste sündmuste kordumise tõenäosus järjest suureneb ning tõepoolest võib öelda, et kliimamuutused raskendavad olukorda veelgi. mulle tundub, et ma olen nüüd põhiküsimustele vastanud ning ma usun, et lähitulevikus Euroopa Liit eh, saab võimaluse jagada oma kogemusi just valimiste vaatlejana. Eh, meil on siin väga ainulaadseid kogemusi, meil on eh, nii-öelda oma tugev pärand ja traditsioon siin ning me peame selliseid jõupingutusi veelgi suurendama, kuna tegemist on tõesti erijuhtumiga, meil on nii palju sisepõgenikke ja olukorras, kus neid sisepõgenikke on nii tohutult, on väga raske korralikke valimisi korraldada. samas tuleb hea seista selle eest, et, et kõik inimesed saaksid võimaluse anda oma hääl. meil tuleb üles ehitada see tänasel päeval killustunud äh, rahvas nii et see on minu jaoks ääretult oluline küsimus ja ma usun, et Euroopa Liit, Euroopa Parlament ja Euroopa Parlamendi välisasjade komisjon kindlasti saavad äh, täita sellist äh, rolli ja ülesannet, mis on palju laiem kui lihtsalt rahalise abi andmine, teil on äh, olemas kogemused, mida te saate jagada ja see on oluline Aafrika jaoks ja tegelikult äh, on ju väga liigutav, kas pole näha, kuidas need riigid äh, vaatavad äh, Euroopa Liidu suunas positiivselt, vaatavad kui sõprade poole. et selles on tulevikku, nii et kutsun teid üles võtma endale nii-öelda suur poliitiline kohustus lisaks rahalise abi andmisele Romano, ich bedanke mich. president Proodi, kallis Romano, suur tänu, ma vabandan, et ma jäin hiljaks, aga kohe pärast Kölni koos kolleeg Pötteringiga jäime ummikusse, sest oli autoõnnetus, võisime siis kiirteel jalutada, sest mitte midagi seal ei toimunud. aga ma kuulsin, et arutelud olid väga viljakad ja suur tänu, Romano Proodi, täna siia tulemast tahan teile veel kord öelda, et äh, meil on vaja tõesti leida üldine lahendus ja seda rahulikult. Äh, valimised, sotsiaalne olukord, majanduslik olukord, kõige sellega tuleb arvestada, meil tuleb võidelda äh, terrorismi ja narkokaubanduse vastu, tuleb vaadata, millised on tingimused, neid asju tuleb vaadata kõige suuremas pildil. ja tundub, et Afganistani puhul me tegime vigu, me nägime tulemusi, mida me ei soovinud näha ja seda just sellepärast, et me olime olnud äh, hooletud ja me teame, et äh, narkootikumide tootmine on seal kaheksa korda suurem kui enne sõda nii et sellepärast tuleb meil mõelda ka selle küsimuse peale, et tegelikult ei ole julgeolekut, ei ole võimalik terrorismi ja narkokaubanduse vastu võidelda, kui ei ole korralikku arengut, legitiimset arengut. ma arvan, et see tuli siin ka väga selgelt välja ja ma arvan, et mis puudutab arengut ja läbirääkimiste protsessi, siis selle peale me peamegi mõtlema. suur tänu, et te ütlesite ka seda selgelt välja, suur tänu, et ütlesite ka seda, et meil tuleb ka rohkem Aafrika kogukondi kaasata sellesse protsessi, sest tegemist ei ole ülesandega, millega meie peame hakkama saama, see on ka Aafrika ülesanne, nii et suur tänu, et te seda ka suuremas pildis veel kord välja tõite, selleks et me siin suurest pragmatismist seda tegelikku eesmärki silmade eest ära ei kaota. suur tänu, et olite uuesti parlamendis, väga tore oli teid siin näha. loodame, et olete varsti jälle ja nüüd kriisiaegadel võib öelda, et proodiajad olid äh, ärkamisajaks, äh, euroajaks, äh, õitseajaks, siis kui kõik veel oli ilus, nüüd on kõik palju-palju raskem, nii et sellepärast oli väga tore teid täna siin jälle näha, nii et suur tänu, et leidsite tee Euroopa Parlamenti suur tänu ka meie külalistele, suur tänu, et tulite täna siia. suur tänu härra Kibirile, härra Ibrahimile ja proua Belkatsenile, et te tulite siia ja oma kogemustest rääkisite, sest me oleme endale selgeks teinud, et lahendust on võimalik leida ainult siis, kui me teeme seda teiega koos. nii et teie mängite siin tõesti otsustavat rolli ma usun ka, et meil on võimalik ka see lahendus leida ning suur tänu ka tõlkidele, ütleb härra esimees, kes jäid siia kauemaks kui ette nähtud, see ei ole tavaliselt nii, suur tänu, et andsite meile selle võimaluse arutelu pidamiseks ja kõigile ilusat õhtut! Io moltissimo